Well, thank you, even my children aitäh, isegi minu lapsed ei ole nii kuulekud, kuulekad kui teie, nii et suurepärane. ma tahaksin avada tänase koosoleku. ning äh, ma loodan, et äh, te saate päevakorra kinnitada, ilma et sinna peaks sisse viima mingeid muudatusi. kus see päevakord on nüüd? teine päevakorrapunkt, juhataja teadaanded. mul on mõned teadaanded äh, kõikides äh, keeltes, nii ITRE kui ka ENVI äh, komisjonid omad on teile kättesaadavad, välja arvatud horvaatia keeles. me oleme väga palju tööd juba ära teinud ja me oleme saanud üheksasada kakskümmend muudatusettepanekut ja see dossier on meil siis üle viiesaja lehekülje pikk, selleks et kulusid kokku hoida, on raportid antud ainult tõlkidele kabiini paberversioonil ning kõige rohkem kasutatavates keeltes on samuti välja prinditud, kuid ainult sada kakskümmend täielikku dokumenti on välja äh, prinditud. seega siis üle kolme koma ja poole meetri kõrgune paberihunnik on siis välja prinditud. mina olen kokku hoidnud viissada lehekülge, sest mina olen üks nendest liikmetest, kellel on kõik dokumendid äh, e-komisjonis äh, iPadis olemas, nii et äh, oleksite saanud viissada lehekülge kokku hoida, kui te oleksite kasutama hakanud e-komisjoni süsteemi, võib-olla teete seda järgmisel korral. ning need dokumendid prinditakse välja ainult ühe korra ja ei tehta seda järgmiseks koosolekuks. tahaksin teile meelde tuletada, et Envi ja ITRE on valmistanud koos ette omaalgatusliku raporti ja teinud seda artikkel viiekümne ühe alusel kodukorrast komisjonide ühide, ühise mm, koosoleku all ja vastu võetud e, komisjoni esimeeste konverentsil. ning Envi ja ITRE komisjonide esimehed on e, teinud vastastikuse kokkuleppe, et tehakse ühisraport. üheksasada muudatusettepanekut jõudis meieni ning variraportöörid ja raportöörid on jõudnud kokkuleppele kaheteistkümnendaks detsembriks töötada välja kompromissettepanekud ja siis tegeleda nendega ja pidada neid kompromissideks, kui kolm variraportööri või kaasraportööri on sellele alla kirjutanud ja nüüd ülejäänud muudatused konsolideeritakse võib-olla ei ole võimalik osade kaupa kompromissettepanekuid hääletada. raportit arutatakse ja hääletatakse ühisel koosolekul pärast äh, komisjonide koosolekut ning äh, mõlema ühise koosoleku jaoks on eraldi päevakord. seda koosolekut juhitakse alati koos, proua Sartori peaks siia kohale jõudma, aga tema lennuk jäi veidi hiljaks selleks, et äh, kogu menetlust lihtsustada, on komisjonid kokku leppinud sellest, et et e, komisjoni juhib e, siis vastuvõttev e, komisjon, kuna ITRE on, on siis selle vastutav olnud dokumendi ettevalmistamiseks ja ENVI juhib siis seda koosolekut. kuid siis ühise, teisel koosolekul on alati õigus ka sekkuda. nüüd aga annaksin sõna proua Sartorile, aga teda praegu ei ole, ta jõuab hiljem kohale seega päevakorrapunkt number kolm, koosoleku protokolli kinnitamine. Need on koosoleku eh, toimikus sees ja kui eh, keegi selle vastu ei ole, siis on koosoleku protokoll kinnitatud seitsmendast novembrist kaks tuhat kolmteist, aitäh. neljas päevakorrapunkt, kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani kaks tuhat kolmkümmend ning eh, alustuseks annan sõna kaasraportööridele Teile teadmiseks, Sophie Okuni asendab äh, täna Ander Vood ja ma annan alustuseks sõna teisele kaasraportöörili, härra Šimanskile, ja teil mõlemal on kümme minutit. E, ma arvan, et on väga hea, et e, komisjoni sekretäriaat otsustas, et e, neid äh, muudatusettepanekuid ei trükita kõigi jaoks välja. ma üritan ka osaleda kokkuhoiupoliitikas ja ei kommenteeri isiklikult nüüd äh, kõiki üheksasadat kaheksa, kahtekümmet muudatusettepanekut, vaid tahaksin rääkida ainult nendest, mis äh, on kõige, kõige olulisemad. kompromissid on kõige olulisemad ehkki meil on äh, väga palju muudatusettepanekuid, on võimalik äh, töötada välja kompromisse muudatusettepanekuid. sest äh, paljud saadikud esitasid muudatusettepanekuid, aga paljud neist lähevad samas suunas ja seetõttu on väga tihti võimalik neid muudatusettepanekuid kokku võtta ja see muudab ka hääletamise lihtsamaks peale selle on võimalik tagada, et äh, dokument äh, on äh, siis võimalikult selge ja sidus ning selgesuunaline, me töötame välja kompromisse ja ma arvan, et me peame rääkima kahest kõige olulisemast asjast. esiteks sooviks hoiatada kõiki varu, variraportööre. Te ei peaks uskuma, et me pea-, et me mõnes äh, raporti punktis äh, saame rahul olla sellega, kui äh, me saame ainult äh, viiskümmend protsenti pluss üks hääl. Äh, loom-, loomulikult on võimalik mõnda mitte sead-, õigusloomelist resolutsiooni niimoodi vastu võtta ja ikkagi on tegemist kogu parlamendi resolutsiooniga. aga kui me vaatame komisjoni töö dünaamikat ja ka seda, et parlament peaks olema kuuldav selles äh, olulises arutelus, mis ei hõlma mitte ainult komisjoni, vaid ka nõukogu, siis peaksime tööma nii, töötama niimoodi, et äh, parlamendil on tõesti enamuse toetus. me ei oleks ambitsioonikad, kui me võtaks selle raporti vastu ükskõik millise väikese häälteenamusega nii et äh, see raport peaks olema sidus ja ma tuletan teile kõigile seda meelde. sest ähm, minu silmis on siin tegemist väga selge probleemiga, loomulikult on meil siin kiusatus võtta see raport äh, väikese häälteenamusega vastu ja mina arvan, et äh, see oleks Euroopa Parlamendi seisukoha jaoks kahjulik, see on üks asi. ja teine asi, mida on selgelt näha muudatusettepanekute baasil, et äh, on erinevate fraktsioonide saadikuid, kes äh, üritavad äh, otsida väljapääsu sellest ummikust, kus me oleme juba mitu kuud olnud. see ummik seisneb selles, et meil on siin selline bipolaarne mõtlemine, et kas üks kindlaks määratud kohustuslik eesmärk või kaks kohustuslikku eesmärki ma arvan, et äh, me saame sellest ummikust välja niimoodi, et me mõtleme loominguliselt. loominguline mõtlemine on see, mida meil siin vaja on, eriti just nendes äh, rasketes valdkondades. kui selgub, et äh, parlament ühel või teisel põhjusel mõtleb, et ainus signaal, mida me siin eurooplastele ja teistele institutsioonidele välja saadame, seisneb selles, et me kordame üle seda, mida me juba vara, varem öelnud oleme. siis minu arvates ei oleks see hea, me tõesti peame vaatama tagasi oma kogemustele kliima- ja energiapoliitika vallas. ma arvan, et igaüks meist peaks üritama kriitiliselt vaadata sellele, mis juba tehtud on ja oma eh, seisukohtadesse ka kriitiliselt suhtuma. meil on juba mõningad kogemused olemas, seetõttu ma arvan, et vaja oleks eh, suuremat paindlikkust nende poliitikate edasiarendamisel. eriti pärast kriisi on meil Euroopas väga erinevaid väljakutseid ja me peame tegelema nende väljakutsetega. meil on vaja seda, et äh, me saaksime ühendada kolm olulist äh, strateegilist eesmärki, mis äh, tulenevad sellest õigusloomelisest paketist. esmalt jätkusuutlik areng, teiseks energiavaruga varustamine ning konkurentsivõime. Need kolm eesmärki peavad andma meile suuna, milles me lii-, mille suunas me liigume äh, ei saa olla nii, et meie poliitiline te see tegevuse ja õigusloomelise tegevuse tulemusena tekib tasakaalustamata pakett. me peaksime vastu astuma täiesti uutele väljakutsetele. Need väljakutsed äh, mõne aasta eest ei olnud veel nii selged. energiahinnad meil ja oluliste kaubanduspartnerite äh, puhul äh, kõik olulised kaubanduspartnerid, välja arvatud Jaapan, omavad olulisi konkurentsieeliseid, nende energiatoodete hinnad, eriti gaasi puhul, on väga palju väiksemad. Ühend, USA-ga tahame välja töötada kaubanduskokkulepped ning me peaksime mõtlema sellele, kuidas meie kliimapoliitika ja uus energiapoliitika peaksid olema tulevikus välja kujundatud. oleks väga vähe ambitsioonikas, kui me ise ennast piiraksime. me peame erinevaid äh, seisukohti ja erinevaid ootusi siduma. me peame olema nii paindlikud, et äh, me saame neid erinevaid ootusi ühendada nii nagu härra Gerbrandi mõne nädala eest ütles, lug-, ma lugesin siia sõites äh, Financial Timesi ja Financial mm, Timesi juhtkirjas äh, on konkreetselt juttu kaks tuhat kolmkümmend paketist, tahaksin ette lugeda tsitaat. Risky energy targets for twenty twenty European politicians are in danger of Euroopa poliitikud on selles ohus, et nad äh, kordavad sama viga, mis enne, sest nad panevad kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks samad eesmärgid paika. ja me peaksime äh, vältima seda, et me uuel kümnendil äh, kordame samu viga, mis enne ning äh, sellisel juhul ei ole meil võimalik äh, lahendada neid väljakutseid, mis meie ees kliimaküsimustega ja oleks suurim rumalus. Uwaga redaktorów Financial Times, z którymi nie zawsze się oczywiście tak chętnie zgadzam, ale jestem zaskoczony ma ei ole alati Financial Timesi seisukohtadega nõus, aga nende seisukohtadega ma olen nõus. osa muudatusettepanekuid äh, peegeldab äh, seda loomingulist mõtlemist äh, seoses selle paketi tulevikuga. me näeme, et see loominguline mõtlemine leiab koha mitte üksnes Euroopa Liidu institutsioonides, vaid ka väljaspool neid. aitäh, härra Šimanski! minu arvates teie viimase märkuse puhul äh, teie hääletoon tõusis, see oli väga hea trikk. järgmiseks teine kaasraportöör või siis isik, kes äh, teist kaasraportööri asendab, Sofi Okoni, palun. aitäh, äh, lugupeetud kolleegid, nagu te teate, kaasraportöör Andel Vuu ei saa meiega siin täna olla äh, tervisest tulenevalt ja palus äh, mul ennast esindada. ma tänan teda usalduse eest ja soovin talle head paranemist me oleme kõik saanud tutvuda üheksasaja kahekümne muudatusettepanekuga, mis on selle raporti ettepaneku kohta esitatud ning Andel Vuu nimel tahan teid kõiki tänada teie panuse eest, mis kindlasti võimaldab seda raportit rikastada. Äh, nende Äh, muudatusettepanekute äh, baasil olen ma veendunud, et me jagame samu eesmärke, me kõik toetame konkurentsivõimelist Euroopat, äh, sõltumatumat Euroopat, mille majandus saaks areneda jätkusuutlikult, austades meie rahvusvahelisi kohustusi. ainus ebakõla on siin, et milliseid vahendeid kasutada selleks, et seda saavutada selgelt on näha, et äh, meie kogus on kaks erinevat nägemust. üks toetab äh, vähend-, äh, kasvuhoonegaaside vähendamise siduvat eesmärki, mis jätab olulise mänguruumi, et milliseid vahendeid kasutada. ja teine, mis on suunatud sellele, et kasutatakse teatud tehnoloogiaid, mis äh, on ennast tõestanud ja et äh, jätkataks neid poliitikaid, mis on juba praegu äh, elluviimisel, et tegemist on siis uuenevate energiaallikate kasutamise ja energiatõhususega ja siin on siis ka peamised komistuskivid. mul on väga hea meel konstateerida teie muudatusettepanekute baasil, et tugev et on tugev toetus, mida ma tajusin meie esimesel mõttevahetusel, mis äh, puudutab äh, energiatõhusust. väga tore on, et äh, et saadakse aru, kui olulise panuse võib see poliitika anda. et niimoodi väheneksid meie energia arved, ei väheneks meie energiasõltuvus ja see võimaldaks äh, luua töökohti, mida ei saa viia üle teistesse riikidesse. ma tahaksin meelde tuletada äh, ka seda, et selleks, et saavutada neljakümne protsendile, äh, neljakümne protsendiline energiatõhususe eesmärk aastaks kaks tuhat kolmkümmend võimaldaks meil viiekümne protsendi võrra vähendada meie kasvuhoonegaaside heitkogust ning kolmekümne viie protsendi võrra äh, suurendada taastuvate energiaallikate osakaalu meie energiaallikate valikus. praegu ähm, töötame kompromissmuudatusettepanekute väljatöötamise kallal ning ähm, siin on ka väga vastakaid arusaamu selles osas, et ähm, millised e, et kui, millised eesmärgid peavad olema siduvad ja kui ambitsioonikad peame olema. ma tuletan teile meelde, et äh, otsus on vastu võetud koos meie äh, variraportööridega, et kõik need äh, kaasa, kompromissmuudatusettepanekud, mida on toetanud vähemalt kolm variraportööri või kaasraportöörid, et neid peetakse siduvateks kompromissideks nii et te võite ette kujutada, et kuna on kaksteist variraportööri ja kaks kaasraportööri, siis on siin üsna palju neid kompromisse. aga siin on siiski väga palju selliseid äh, problemaatilisi mm, teemasid, näiteks instrumendid, äh, energiajulgeolek või konkurentsivõime. ma tahaksin siin kasutada võimalust ja tänada kõiki variraportööre ja nende meeskondi, kes äh, teevad praegu väga suurt tööd mille eesmärgiks on see, et meie äh, raport oleks selge ja tasakaalustatud ja et meil oleks võimalik välja saata äh, tugev sõnum nõukogule. ja tahaksin äh, veel veidi detailidesse laskuda. on olemas laiapõhjaline konsensus selleks, et öelda, et meil on vaja rohkem sidusust, et meie erinevad toetus äh, riiklikud toetuskavad oleks äh, paremini kooskõlastatud, ükskõik millise energiaallikaga tegemist on. Äh, me peame äh, kahe tuhande kolmekümnenda aasta perspektiivis vältima varem tehtud vigu, eriti võtma arvesse igasugust sekkumist ja selle tagajärgi, mis igal meetmel võib olla teistele meetmetele, muuhulgas konkurentsivõimele. meil peab olema pikaajaline nägemus äh, mille, mida saadaks äh, selge ja stabiilne regulatiivne raamistik, äh, mis tagaks äh, plaanimiskindluse investoritele, nii era- kui riiklikele investoritele. juriidil-, õiguskindlus ja planeerimiskindlus peab olema tagatud vaja on äh, välja tööt-, vaja on luua liikmesriikide vahelised energiaühendused selleks, et äh, välja kujundada energia siseturg ja selleks, et oleks võimalik kasutada äh, kõige ro-, rohkem taastuvatest energiaallikatest pärit energiat. tuleb edendada ka Eh, heitkogustega eh, kauplemise süsteemi välise, välistes sektorites eh, energiatõhusust, nagu näiteks transpordisektoris. vaja on koordineerida tegemist, kui tegemist, tegemist on liikmesriigi meetmete vastuvõtmisega, mis mõjutavad ka naaberriike, naaberpiirkondi vaja on tagada see, et meie poliitikad oleksid hästi koordineeritud, et võetakse arvesse ettevõtete konkurentsivõimet ja et ennetataks süsinikulekete ohtu. selleks, et äh, äh, tuleb äh, tagada parem juurdepääs rahastamisele, selleks et toetada taastuvate energiaallikate kasutamist Euroopa tasandil meie koda peab äh, saatma välja selge ja sidusa sõnumi, mis äh, selle, selles valdkonnas, mis äh, väga olulisel määral mõjutab meie tulevikku ja Euroopa Liidu kohta maailma areen-, areenil. tegemist on väga keeruka teemaga ja liiga olulise teemaga selleks, et me siin juhinduks ainult ideoloogilistest seisukohtadest tuleb juhinduda meie praegusest äh, olukorrast, vaja on välja anda, välja saata selge sõnum, äh, strateegiline sõnum ning mul oleks nüüd hea meel kuulata teie seisukohti nende üheksasaja kahekümne muudatusettepaneku kohta. nii et Andel Puu nimel ma nüüd äh, sooviks teid tänada. And... aitäh, proua Okuni ja me soovime siis, et Andel Voo Vo saaks terveks. nüüd jõuame variraportööride nimekirja juurde, mis on päris pikk, kõiki neid siin kohal ei ole, kuid ma teen ettepaneku, et me läheme nimekirja järgi, selles järjekorras, mis see siin minu ees on. viis minutit on plaanitud igale variraportöörile ja ma alustaksin Herbert Oilile, Olliga eh, Rahvapartei nimel. Darf mich bedanken, hat mich noch suur tänu, ma isegi ei palunud veel sõna, aga siiski ütleksin paar sõna. esiteks muidugi muudatusettepanekuid tohutult palju ja me peame ka veidi valvama selle üle, et meil oleks mingi ülevaade kõigist neist. ja ka panna kokku need aspektid, mis korduvad. ma arvan, et ka need erinevused, mis mõne koha peal on, ka neid tuleb arvesse võtta, see on äh, täiesti normaalne demokraatias, et me ei pea kõike kokku panema, aga siiski peab äh, see kõik olema piisavalt ülevaatlik ja need poliitilised aspektid, kus on eriarvamusi, ka nende puhul jõuda otsusele. arutelus räägitakse üha uuesti sellest, me peame olema võimalikult ambitsioonikad. mida rohkem ma seda sõna kuulen, seda vähem saan ma sellest aru. sest mina olen kogenud, et kui rääkida kogu aeg auahnest, ambitsioonikusest, mis puudutab äh, kliimapoliitikat Euroopas, siis me ei ole eriti kaugele jõudnud sellega faktid on üsna kainestavad. me ei saavuta nii palju, kui me tahaksime, aga me kulutame tohutult palju raha selleks ja see ei ole enam proportsionaalne, mida me teeme. nii et ähm, ma leian, et me peame siin selgitama välja, kas see tee, kas need meetodid, kas need vahendid, mida me kasutame, on õiged, kas nad on äh, tõhusad kas on tõesti ainukene tee selline, et me peame seadma üha suuremaid eesmärke ja olema üha, äh, üha rohkem püüdlema täiuslikkuse poole, vaid võib-olla saaks mõelda, kuidas me saaksime oma eesmärgi teisiti saavutada. ma arvan, et me ei peaks siin äh, nagu kaks rongi, mis üksteisele vastu kihutavad, tegutsema, ühed ütlevad üht, teised teist, vaid me peaksime võtma aega selleks, et äh, pidada arutelusid, et vaielda, kas on ka teisi lahendusviise, sest meil on Euroopas see probleem, et töökohtade ja majanduskasvu ja avaliku sektori tuludega on meil probleeme, mõnedes riikides rohkem kui teistes, aga need probleemid on olemas ja meil on ka probleem, et mis puudutab kliima eesmärke, siis me teeme teatud edusamme, aga mitte piisavalt. ja meil on inimesed, kes kannatavad üha rohkem tõusvate energiahindade all. kuidas siis äh, need probleemid lahendada, kas äh, on vaja rohkem äh, eeskirju, see on minu meelest see tumm küsimus, kas rohkem eeskirju või siis on vaja minna teist nutikamat teed? ja sellepärast, et härra äh, kolleeg äh, no nimel Romano Jordani nimel äh, Äh, oluline on siin keskenduda sellele, mis on oluline. ja keskenduda just ne neile instrumentidele, millest on äh, kasu. kas heitkogustega kauplemise süsteem on siin õige või kas me ei peaks mõtlema sellele, kuidas seda instrumenti muuta paremaks ja tõhusamaks, mitte see tööt-, mitte töötama paralleelselt veel teiste instrumentidega. me oleme viimaste kuude jooksul näinud, et need eesmärgid, nende saavutamiseks kasutatakse mitut instrumenti par-, paralleelselt ja see ei pruugi edu tuua vaadake, kuidas on lood heitkogustega kauplemisega, me ei ole seal nii kaugele jõudnud, kui me soovisime kuidas me saame selle eesmärgi saavutada, et CO2 heidet vähendada? kuidas saavutada seda, et rohkem kasutatakse taastuvenergiat ja samas vähenevate kulude juures? ja kuidas saavutada seda, et ka liikmesriigid ei ürita seda üksi saavutada, vaid ähm, üritaksid lahendada seda Euroopa tasandil? see uus eesmärk, mida me Euroopa tasandil tahame saavutada, kuidas kasutada rohkem äh, taastuvenergiat. praegu on nii, et iga liikmesriik seab oma eraldi eesmärgi, tegutseb omaette. ja ma arvan, et me peaksime siin püüdlema selle poole, et suurendada energiatõhusust, et kulud, kulusid vähendada ja me peaksime mõtlema ka selle üle, kuidas kasutada vähem instrumente ja saavutada nendega rohkem. Eh, see siis alustuseks arutelule, aitäh. aitäh, härra Roll ja järgmisena proua Huskov, palun. Eh, aitäh. ma arvan, et see, mida härra Roil tahtis mida härra Roll ütles, on väga hea, me peaksime keskenduma kompromisside saavutamisele. sest kui me ei ole valmis kompromisse saavutama ja selle nimel töötame, siis ei jõua me ka kuhugi. ning me, meie institutsioonina, kogu Euroopa Parlament kannatab selle tagajärjel vähemalt minu meelest ja ka minu fraktsiooni arvates peaksime tõesti selle sõna ambitsioonikas kohati eemaldama, sest äh, see sõnastus võib vahel näida veidi äh, provokatiivne, kui vaadata teisest vaatepunktist. ma tooksin mõned näited. rahvapartei muudatusettepanek kakssada kolmkümmend üks ütleb, et kliimapoliitika on olulisem kui ükski teine poliitikavaldkond. see ei lisa mitte midagi sellele eesmärgile, mida me tahame saavutada, see sõnastus, vaid see on lihtsalt üsna selline provokatiivne sõnastus ja ma arvan, et selliseid asju, asjad peaks ähm, siit kustutama ja võib-olla veel mõnest teisest kohast analoogilised äh, väljendid ja veel üks äh, näide, muudatusettepanek kakssada üheksateist Rahvaparteilt. see on äh, paljudele meist äh, üsna selline provokatiivne, sest me, me ähm, soovime ju seada kliimaeesmärgi pärast seda, kui me oleme jõudnud kokkuleppele Pariisis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. nii et me ei peaks seadma neid eesmärke enne, kui praegused lepingud on aegunud ja meil on uus leping sõlmitud või uus kokkulepe saavutatud. nii et äh, see on ka üsna selline provokatiivne ja muret tekitav tekst siin. muidugi võib-olla, et ka meie oleme siin mõne provokatiivse ettepaneku teinud ja loodetavasti me saame leida mingi kompromissi ja midagi mõistlikku minu fraktsioon tahab rääkida sellest, mida me saavutame, mitte niivõrd alustada siin lahingut muudatusettepanekute ja detailide üle. mõned asjad on meie fraktsiooni jaoks selged. ja see on olnud meie seisukoht juba töö algusest peale. me soovime kolme eesmärki. esiteks heitmete vähendamine, teiseks taastuvenergia ja ka tõhusama energiakasutuse edendamine ja me tahame, et kõik need kolm eesmärki oleks siduvad. meil on siin hetkel energiatõhusus, aga see ei ole siduv. ja sellepärast ei ole meil õnnestunud ka piisavalt palju selles vallas saavutada, kui nende kahe teise siduva eesmärgi puhul. me soovime, et siin oleks ka välja toodud selged arvud, mis puudutab äh, kliima- ja energiapoliitika eesmärke, me tahame, et seal oleks äh, arvud välja toodud Need arvud, mis meil olemas on, ei näita, et me oleksime jõudnud sinna, kuhu me tegelikult tahtsime. ja sotsiaaldemokraatidele on olulised ka väärtused, kuid kõige olulisemad on siiski tulemused. ja et heitkogustega kauplemine oleks reguleeritud. muidugi on meil siin erinevaid seisukohti selles suhtes, et kelle süü see on, et me ei ole jõudnud kaugemale, et heitkogustega kauplemisega on lood nagu on, aga ärme nüüd hakkame üksteist süüdistama, vaid me peaksime mõistma, et mitte keegi ei ole sellest täiesti puhaste kätega välja tulnud. nii et ei ole mingit kasu üritada siin äh, süüdistavalt sõrme, sõrmega kellelegi osutada, vaid me peaksime osutama hoopis sellele, et see, mida oleme seni ära teinud kliimapoliitika vallas, ei ole olnud kõige halvem. see on olnud ähm, üsna, üsna hea ja me peame vaatama, mida me saame teha, et seda veel paremaks muuta. meil on selleks võimalused olemas ja see lapsik vaidlus või nääklus on täiesti mõttetu. meil on vaja, et siin oleksid konkreetsed arvud ja siduvad eesmärgid ja siis peame teiste fraktsioonidega jõudma ka kokkuleppele ähm, heitkogustega kauplemise küsimuses. ja siin ei peagi midagi keerukamat äh, olema. suur tänu, proua Uskov. ja äh, nüüd on kohale jõudnud ka proua Sarturi ja nüüd annaksin sõna Fiona Hallile Alde nimel ähm.. aitäh! ma märkasin, et väga paljud muudatusettepanekud, mis siin on, keskenduvad äh, konkurentsivõimele ja energiajulgeolekule ja minu arvates, et need on ühised punktid, milles me saame kokkuleppele. aga samas me oleme ajalise surve all ja seda ei tohi kahe silma vahele eh, jätta, sellepärast et komisjon valmistab ette oma ettepanekud kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ja meie peame oma seisukoha välja töötama selleks, et me, et oleks võimalik meiega konsulteerida. ma tahaksin tänada kõiki eh, meid, kõiki teid, kes on tehnilisel tasandil kõikides fraktsioonides tööd teinud selleks, et kompromissini jõuda. mis puudutab energiatõhusust siis äh, mulle valmistas head meelt, äh, nähes, kui palju muudatusettepanekuid äh, rõhutavad sellele, et energiatõhusus aitab väga palju kaasa ka majanduse turgutamisele. mis puudutab energiajulgeolekut, me teame, et Rahvusvaheline Energiaagentuur on välja tulnud uue raportiga, aga kus ta rõhutab, rõhutab just seda, et me peame energiatõhusust prioriteediks seadma. me teame, et äh, mees on selline äh, kronoloogiline või ajakavaga seotud probleem. energiatõhusus äh, on midagi uut, kuid see ei tohiks meid takistada tagamaks seda, et me kajastame seda küsimust siin raportis. see on võtmeküsimus majanduse vaatekohast vaadates, siis nimelt energia, energiatõhusus. mul on väga hea meel näha, et mitmete fraktsioonide kolleegid on äh, tulnud välja tõendusmaterjalidega viimasel ajal, et näiteks kulutõhususe puhul on energiatõhusus äärmiselt oluline, sest see aitab kahe tuhande kahekümnendaks aastaks äh, kakskümmend protsenti kokku hoida ning võib-olla ma olen liiga optimistlik, kuid mulle tundub, et äh, siin on võimalusi, me äh, saame välja töötada ühise ettepaneku, ühise keelekasutuse, et me keskenduksime energiatõhususele väga suuresti. kui teile ei meeldi sõna ambitsioonikas, siis mulle meeldiks ka tõenditele tuginev äh, seisu, seisukoht või lähenemine, sest tõenditel on siin väga oluline osa kui me räägime ainult kasvuhoonegaasidest, siis äh, muutub kõik palju kallimaks. sest me peaksime panema paika selle, mis on energiatõhususe juures ka kulutõhusalt kõige äh, parem ja kui me seda ei tee, siis, äh, siis energia mahukas tööstus saab palju siin kannatada nii et nelikümmend protsenti säästu katna, kandub üle kasvuhoonegaaside ala, alanemisse. taastuva energia kohta on mul paar asja öelda. esiteks, me peame olema ettevaatlikud selles osas, kuidas me käsitleme energiahindasid ja taastuva energia toetusi ja eristame seda ener-, taastuvenergia küsimusest eraldi kõik ähm, analüüsid, äh, mis on siiamaani tehtud komisjoni poolt ja ka riiklike asutuste poolt, näitavad, et äh, tegelikult on need äh, ülemaailmsed fossiilkütuste hinnad ja maksude hinnad, mis määravad kõige rohkem, sest me tegelikult maksame rohkem raha ta-, siis fossiilkütuste ja, ja aatomienergia eest kui taastuvenergia eest. me peame kasu-, siis õppima mineviku vigadest, eest, aga me peame olema ettevaatlikult äh, selles osas, et me peame vaatama, millised on äh, need olulised küsimused ja taastuvenergiaga seotud küsimused. põhjus, miks meil peab olema taastuvenergia jaoks eraldi eesmärgid, põhjuseks on see, et me peame vaatama seda, äh, kui, millised on meie need kõrged hinnad kasvuhoonegaasidega kauplemise süsteemis ning ähm, teine probleem siin on see, et meil ei ole mingisugust kindlust äh, sellest, äh, et äh, taastuvenergia tõstab hindasid. investorid teavad seda, et kui taastuvenergiat hakatakse rohkem kasutama, siis see vähendab investeerimisi ja hinnad lähevad alla. nii et me teeme siis seda, et ütleme, et äh, taastuvenergiad äh, peavad edasi minema siis kuni kahe tuhande viiekümnenda aastani, siis need toetused. kui me nüüd ähm, otsustame seda teha, siis on taastuvenergia suu-, kallim, kui ta peaks olema ja konkurentsivõimet silmas pidades me ei tohiks seda teha. võib ju ütelda, et äh, me peame hindama kõigepealt seda, kui palju on vaja Euroopa Liidu tasandil teha, mida saab teha äh, taastuvenergia kulutõhususest välja hin-, arvutades ja paneme oma eesmärgid vastavalt sellele paika. väga mitmetes muudatusettepanekutes on ühine alus ITRE seisukohast on äärmiselt oluline, et me vaataksime konkurentsivõimet, kasvu ja energiat äh, eraldi ja me ei peaks äh, nüüd kuidagi oma eesmärkidest äh, maha jääma. praegu on suur oht selles, et äh, me jääme võidusõidust maha, kui me ei võta vastu otsust ähm, eesmärkides kinni pidada ning lõpetuseks me peame meeles Eh, pidama seda, et nõukogus ka seisukohad muutuvad väga sageli. viimastel päevadel on eh, Saksamaa uus valitsus eh, samuti oma uue seisukohaga välja tulnud, nii et kompromisside väljatöötamisel tuleb arvestada siis seda, et ka nõukogus on seisukohad muutunud. aitäh, proua Hall! kuna ALDE teise, teise variraportorina mul ei ole midagi lisada, aga ma ei tahaks äh, teie liberaalide optimismi kuidagi lahjendada. järgmine variraportöör on härra Tšimanski. väga paljusid siin kohal ei ole. pärast variraportööri on samuti äh, äh, võimalus sõna võtta. praegu on Ivo Pilet äh, sõna soovinud, äh, proua Hertsog, äh, kas on teisi veel, palun andke sellest märku. nüüd aga sõna härra Šimanskile. Bardzo dziękuję. <clears throat> Panie Przewodniczący, z Państwem myślę, że moje... Aitäh. Lugupeetud daamid ja härrad me kõik äh, loodame, et me jõuame kompromissile, see on äh, kindlasti raske ja põhjust on see, et kui me tahame rääkida teraapiast, siis äh, me peame kõigepealt panema diagnoosi, milline on praegune olukord, milline on õiguslik olukord Euroopa Liidus ja siin tekib kohe küsimus, et kas täna on endiselt aktuaalne see, mis kahe tuhande kaheksanda aasta nõukogu lõppjäreldustes kirjas on tegemist oli eesmärkidega, mis äh, pidid äh, kehtima kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ja kõik äh, liikmesriigid peavad neid eesmärke ellu viima erineval moel ja sellega on mõningatel liikmesriikidel palju probleeme. siin on räägitud ambitsioonikatest eesmärkidest, eriti mis puudutab CO kahe heite vähendamist see võib e-, e ambitsioonikas olla ka siis, kui ka teised sellega liituvad. kõik äh, suuremad äh, CO kahe äh, atmosfääri paiskajad nagu Hiina ja USA, ainult siis on see mõttekas. ja kui nad sama palju vähendavad oma CO kahe heidet, kas me peame sellel, seda teed jätkama, jah, aga mis on selle hind? kompromiss on äh, siin nende eesmärkide osas kindlasti võimalik, näiteks energiatõhusus on kindlasti äärmiselt oluline eesmärk ja madalad hinnad lõpptarbijate jaoks, sotsiaalne mõõde, me näeme, et siin oleks olemas võimalus kompromissile jõuda, aga mis tuleb siis hiljem, kas soovitakse täiendavaid vähendamisi, me peame jääma ju ka konkurentsivõimeliseks. härra Šimanski rääkis sellest, mulle tundub aga, et see on väga vastuoluline ja ma kardan, et kui me kõige olulisemaid asju ei ole vastu võtnud, siis äh, me ei saa ka kompromissi välja töötada, see on äärmiselt äh, raske probleem. juba täna on Euroopas tegemist sellega, et tööstusettevõtteid viiakse teistesse piirkondadesse ning iga tööstusettevõte, mis viiakse Euroopa Liidust välja, on meie jaoks suureks hoobiks. esiteks äh, on tegemist äh, suure hoobiga kliimale, kui vastav tööstusettevõte viiakse üle Hiinasse või USA-sse, siis äh, on tal võimalus äh, veelgi rohkem äh, CO2 atmosfääri paigata ning teiseks on tegemist äh, meie tööturgu tabava hoobiga. ei tohi unustada ka majandust ning kõiki muudatusettepanekuid tuleks kaaluda just nimelt ka konkurentsi aspektist. härra Šimanski ütles õigesti, et energia hinnad on Euroopa Liidus väga erinevad ja tööstusharud sõltuvad nendest energiahindadest. me teame ka, milline on olukord Ukrainaga, millised on, millised olid Ukraina lähtetingimused ener-, Ukraina ei ole küll Euroopa Liidus, aga juurdepääs energiaturule ja en energiahinnad paljud lõpptarbijate jaoks äh, on juba praegu liiga kõrged paljude jaoks. ja nüüd me räägime veel ambitsioonikamatest eesmärkidest, see ei tundu mulle olevat realistlik. Thank you, Mr Tšimanski. aitäh, härra Tšimanski. Lähme edasi teiste kõnelejate juurde, kes on avaldanud soovi sõna saada. kolm kõnelejat on siiamaani avaldanud sõna saada. Ive Pellet, Vittorio Prodi. keegi veel? jah. kõigepealt annan Ivo Pelletile sõna, palun. Uh, aitäh, äh, härra esimees ja proua esimees ma tahaksin teie tähelepanu kõigepealt pöörata muudatusettepanekule, mis ma olen esitanud koos teiste kolleegidega. me oleme edastanud teile väga palju muudatusettepanekuid, kõige olulisem on kaheksasada kakskümmend üks. tegemist on äh, süsinikdioksiidi lekkega, see on väga tuntud äh, teema, sellest on juba mainitud siin pärastlõunal mitu, seda mainitud mitu korda. tegemist ei ole millegi uuega, vaid see on juba vana traditsiooniline mõte, aga sellele on juba vastu vaieldud väga palju ja seda on teinud väga mitmed eksperdid, on siis selle vastu olnud. võttes al-, aluseks uued teadusuuringud, tahaksime me selle muudatusettepaneku siia uuesti sisse tuua. see on siis äh, kohandamismaks äh, käibejaks, see on siis üle piiri piir, piirilõiv. see võtab arvesse CO kahte, mis tootmise ajal ja transpordi ajal siis õhku paiskub ja seda saab kontsep-, kompenseerida CO2 maksudega uute toodete puhul. nii et Euroopa Liidu eksportijad ja äh, juhul siis, kui Euroopa Liidu tootjad ekspordivad äh, väljaspool Euroopa Liitu riikidesse, siis saavad nad tagasi ekspordi pealt, siis nendes riikides, kus seda maksu või lõivu ei kasutata. nii et äh, esimees, ma juba mainisin, et äh, viimased teadusuuringud on osutanud, et, et selline piirilõiv on väga hea ning äh, seda on võimalik teha ka WTO õiguse alusel, sest äh, siiamaani on väidetud, et WTO seaduste alusel ei ole võimalik seda teha. viimased uuringud aga osutavad, et sellise lõivu sisseseadmine on võimalik ja see ei ole diskrimineeriv, kui te panete tootele lõivu peale, mitte tootjale. ja mina tahaksin viidata ja sellele viitab ka muudatusettepanek, viitan ühele Saksa Äh, uurimusele. tegemist on siis sellise lõivuga, mis on kooskõlas Euroopa Komisjoni poliitikaga, et äh, vaja maksustamist tööjõult äh, nihutada siis kas tootmis, tarbimisele äh, või siis muudele aspektidele. see oli meie ettepanek, muudatusettepanek kaheksasada kakskümmend üks ja me paluksime, et komisjon uuriks väga hoolikalt seda võimalust, kas on võimalik sellist lõivu sisse seada, võttes alu, arvesse viimaseid äh, teadusandmeid, et kas oleks võimalik siis energiamahukates valdkondades läbi viia sellist pilootprojekti ning lõpetaksin sellega, et eesmärgiks oleks see, et me eh, Euroopa Liidu välistele tööstustele eh, paneksime peale stiimulid, annaksime neile stiimulid, et nad CO kahe heidet vähendaksid eh, tootes, nii et nad saaksid kasutada, me saaksime siis neid tulusid investeerida tehnoloogia Äh, ja kes-, tehnoloogiasse, mis on keskkonnasõbralikud, nii et ma paluksin teil toetada muudatusettepanek kaheksasada kakskümmend üks ja sellele viidatakse ka põhjenduspunktis, aitäh. aitäh, härra Pillet. Edith Herzog, palun. Very... aitäh, esimees, ma teen väga lühidalt. mul tekkis küsimus, kui ma vaatasin neid erinevaid muudatusettepanekuid võib ju arvata, et eh, juht, sama asi on juhtunud ka eelnevate dokumentide puhul või teemade puhul, kui me räägime energiast, et ühed on ühel arvamusel, teised on teisel arvamusel ning minu arvates on äärmiselt keeruline jõuda kompromissile. kuid kompromiss on vajalik, sellele jõudmine on vajalik, sest ma olen täiesti nõus nendega, kes siin ütlesid, et et on vaja kompromissile jõuda ja seetõttu me peame paika panema kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks need eesmärgid, kuhu me jõuda tahame. mina ise ei äh, teinud vastavaid muudatusettepanekuid, aga ma leidsin sellised muudatusettepanekud, mis mulle meeldivad ja ma tahaksin neid toetada. kaks olulist teemat kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärkideni tuleb jõuda, ükskõik millised need siis ka on, aga kõik see on teadmisele põhinev energia on toormaterjal ja sellele lisandub inimeste e, teadmised. ja see on oluline ning me peame investeerima e, teadmistesse, meil peavad olema e, professionaalid ja eksperdid, kes või on võimelised vastavas valdkonnas tööta, töötama ja seetõttu ma toetan väga mitmeid muudatusettepanekuid, mis selles suunas töötavad ja mm, tahaksin natukene rääkida ka järgmisest teemast. siin räägitakse väga palju konkurentsivõimest energia puhul, aga millest me üldse räägime, kas me räägime konku-, energiasektori enda konkurentsivõimest? ja kui jah, siis kuhu on võimalik jõuda, millised on meie eesmärgid, mis arvud on need, mis on meie eesmärgid selleks, et äh, konkurentsivõimed oleksid arvus, arvesse võetud. mõned arvavad, et peaks olema kasvu mõeldud konkurentsi puhul aga kui me ei vaata energiasektorisse, vaid tööstust üldisemalt, kahe tuhande kolmekümnendal aastal, kui ma tulin Euroopa Parlamenti, siis tööstus Euroopa Euroopa Liidus oli kolmkümmend protsenti SKP-st sel aastal oli see viisteist protsenti, viisteist koma kolm protsenti ja detsembris viisteist koma kaks protsenti, seega see on poole võrra vähenenud. nii et me peaksime seda arvestama, kui me konkurentsivõimest räägime me mõistame, et see viieteist protsent, viieteistkümne protsendiline äh, kadu on seotud energiaga. tegemist ei ole ainult ühe sektoriga. me räägime siin ainu-, kogu aeg eraldi äh, sektoritest, terasesektorist ja äh, siis ütleme, et tema on kõiges süüdi, siis või, või tähendab, aitame siis teda, järgmisel päeval me hakkame alumiiniumisektorit toetama ja siis kolmandal päeval midagi muud, kuid see arv on siis vähenenud kolmekümne protsendilt viieteistkümnele viimaste aastate jooksul. jah, teenused on küll suurenenud ja tööstuses on hinnad madalad, kuid mida me hakkame siis peale, kui äh, kõik käest libiseb? me oleme siin rääkinud alumiiniumist, miljon tonni alumiiniumit on eksporditud ähm, ülejääkidena väljaspoole Euroopa Liitu ning võrreldes äh, tooralumiiniumiga on taaskasutusel see viis protsenti siis versus viis, üheksakümmend viis protsenti ja nii et me siis äh, ekspordime energiat tegelikult. kui me kasutame sõna konkurentsivõimet, siis me peame olema kindlad, millest me üldse räägime see praegune katastroofiline langus, kas see on äh, konkurentsivõime? kas me tahame siis konkurentsivõimet äh, kuidagi stabiliseerida või on meie eesmärgiks kasv? Ähm, mõte on täiesti erinev. ma loodan, et me saame hääletamisel suure enamuse, kuid edu ei ole, seisne selles, et äh, parlamendis saavutatakse häälteenamus. edu on siis, kui me näeme, et meie investeeringud lähevad e, e- energiasektorisse, tööstusesse ja me näeme, et vähemalt mõningates sektorites toimub taassünd või kasv, sest see toob töökohti Euroopa Liitu ja ma loodan, et need, kes töötavad selle teemaga, on nõus äh, sellega, et äh, kompromissid on küll üks äh, osa, üks mündi külg, aga Euroopa taastumine on teine mündi külg. Uh, aitäh, Edith Herzog, järgmisena Victoria Prodi, palun. aitäh, eesistuja. jah, tõepoolest, meie ees on praegu äärmiselt oluline küsimus. probleem on väga suur, sellepärast et sest kliimamuutuste töörühma on, on juba välja andnud seitsmenda dokumendi ja aina rohkem antakse tähtsust CO kahe heidetele sest see põhjustab kliima soojenemist ja kliimamuutusi. seega me peaksime kiireloomuliselt tegelema äh, nende küsimustega ja otsustaksime ära, millised äh, on need meetmed, mille abil on võimalik CO kahe heiteid vähendada ja kasvuhoonegaase vähendada. mul on tekkinud mõningad kahtlused. ma ei tea, kas Kyoto protokoll äh, on see tee, mille abil on võimalik eesmärkideni jõuda. tegelikult pidi see olema võimalus, mille abil kaasata kogu turg, panna paika, milline on CO kahe heidete hind ja teha e, midagi, mis oleks ka kuidagi juhitav, aga ju nii ei toimunud. E, meil ei õnnestunud seda teha me peaksime proovima mõista, et on ka olemas teisi võimalusi, teisi teid. Belleti sõnavõtt äh, muudatusettepaneku kaheksasada kakskümmend üks kohas, äh, osas võiks äh, viia selleni, et me peaksime panema paika mingid piirmäärad, mingid maksimum, maksimummäärad selles osas, kuidas me energiat kasutame, kuidas me kasutame fossiilkütuseid, me peaksime seda tegema nii, et äh, selguma peaks, milline see on meie seadused ja kuidas need mõjutavad siis neid hindasid. ja me ei peaks nõudma selliseid äh, eeskirju nende heidete piirmäärade kohta. see viib äh, väga sageli sellise ebaõiglase kohtlemiseni fossiilkütuste osas. mina usun, et me peaksime üle vaatama põhjalikult üle vaatama kõik, ilmselt tegema seda enne kahe tuhande viieteistkümnendat aastat. Need moodused, mis me oleme siiamaani katsetanud, ei ole minu arvates viinud meid nende tulemusteni, mida me tahtsime saavutada. mina usun, et oleks kohane see, et me esitame endale realistlikult küsimuse, kas see, mis me siiamaani teinud oleme,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 et meil peaksid olema kindlad eesmärgid, me peaksime üritama heitkoguseid vähendada, kasutama uuenevaid energiaallikaid ja energiat säästma. aga teisalt arvan ma, et äh, rangete eesmärkide puhul võib tekkida oht, et äh, tööstuse maht väheneb, et meie konkurentsivõime väheneb ja et äh, töötajad kaotavad oma töökohad ning et, ähm, et tööstusettevõtted viiakse üle teistesse piirkondadesse. seetõttu olen ma veendunud, et me peame oma energiapoliitikat muutma, me peaksime olema võimelised analüüsima oma mehhanisme, peaksime olema võimelised operatiivselt äh, sekkuma, kui äh, mõni meede on edukas või äh, vastupidi, ei ole edukas meie peamiseks eesmärgiks peab olema majanduse stabiliseerimine ja kui me selle saavutame, siis me võime ajada sellist energiapoliitikat, mida me saame endale rahalises mõttes lubada ja mida me saame mõjutada ja mm, mis tagab meie keskkonnaeesmärkide järgimise, et peaksime arvesse võtma oma majanduslikke võimalusi, aitäh. Thank you, Mr Paška and.... aitäh, härra Paška. ja teie sõnadega lõpetamegi parlamendi esindajate sõnavõtud ja nüüd annaksin sõna komisjonile võimalikeks kommentaarideks äh, nende muudatusettepanekute kohta, ilmselt mitte kõigi muudatusettepanekute, aga võib-olla saate veidi heita valgust mõnedele aspektidele, aidata meil mõista, et kuidas äh, aru saada sõnast äh, ambitsioonikas, me oleme siin kuulnud ka erinevaid tõlgendusi ja äh, ka, mis puudutab muudatusettepanekut kaheksasada kakskümmend üks äh, ja piirimaksude kohandamine, millest rääkis härra Pelle, et võib-olla saaksite samuti oma, äh, omalt poolt midagi selle kohta öelda. niisiis, härra Lunge. jah, kõigepealt annaksin sõna energia pea, peadirektoraadi esindajale. suur tänu kõigepealt äh, räägin siis Energia peadirektoraadi nimel, aga see on muidugi meie ühisprojekt. kõigepealt äh, tervitame muidugi, et seda väga suurt huvi ja vaatasime läbi kõik need üheksasada kakskümmend muudatusettepanekut, mitmed neist lähevad meie meelest õiges suunas. muidugi on siin erinevaid arvamusi, nagu ikka selle teema puhul, aga meil on hea meel, et huvi on nii suur ja ka koostöövalmidus mis puudutab ajastust, siis see on väga sobilik praegu, sest just praegu äh, oleme me selle ähm, paketi ettevalmistamise kuumas faasis, mis peaks siis äh, äh, valmis saama kahekümne teiseks jaanuariks ja muidugi saame me neid ettepanekuid ka arvestada selles ettevalmistamises. niisiis nüüd mõned aspektid, mis, aspektid, mis puudutavad energiapoliitikat, me muidugi oleme nõus, et need eesmärgid on olulised, mis te välja toote, ehk siis konkurentsivõime, me peame siin silmas konkurentsivõimet kogu tööstuse puhul, sealhulgas ka energiatööstusel, aga ka mõistlikud hinnad, mis on olulised nii ettevõtetele kui ka tarbijatele. ja loomulikult on oluline ka energiakindlus ja jätkusuutlikkus. kõik need kolm kõik need kolm eesmärki on olulised ja meie silmis võrdselt olulised. nüüd, mis puudutab kogemusi ja õppetunde, muidugi ei ole kahe tuhande kolmekümnenda aasta pakett samasugune nagu kahe tuhande kahekümnenda aasta oma. me oleme arutlenud nende õppetundide üle, mis me oleme saanud kahe tuhande kahekümnenda aasta paketiga eh, seoses ja me oleme nii positiivseid kogemusi saanud kui ka teatud õppetunde, millest me, mida me peame arvesse võtma. nüüd, mis puudutab taastuvenergiaid, allikaid, siis need on ka kahe tuhande kolmekümnenda aasta raamprogrammi raames meile muidugi väga olulised, aga me muidugi ka siin tuleb ka energiatõhususe aspekti ei tohi unustada ja me Mm, peame seda süsteemi veel parandama. mis puudutab energiatõhusust, see on ka väga oluline osa raam, raamistiku kahe tuhande kolmekümnenda aastani juures ja me peame muidugi sellega tegelema, aga komisjonil on plaanis kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juuniks eh, välja anda raporti, mis puudutab kahe tuhande kahekümnenda aasta eh, paketti ja veel üks küsimus, mida siin arutatud, eh, nimelt eh, energiahinnad ja kulud. kahekümne teisel jaanuaril annab komisjon eh, koos kahe tuhande kolmanda aasta raamistikuga välja põhjaliku raporti, kus seda käsitletakse, ka kulusid kogu majandusele, majapidamistele ja eriti ka energiamahukatele ettevõtetele. väga õige on see, mis siin välja toodi, et hinnatõusul on erinevaid põhjusi, muidugi on sellel suur mõju eh, siis fossiilkütuste hinnal globaal, ülemaailmsel turul, aga muidugi ka lõivudel ja maksudel ning äh, seda tuleb ka analüüsida, millist rolli see mängib erinevates liikmesriikides ja mida saab selles suhtes ette võtta nii riiklikul tasandil kui ka Euroopa tasandil. ja ma usun, et härra Runge saab veel mõned sõnad öelda eelkõige kliimapoliitika kohta. jah, veel lisaksin kliimaeesmärkide kohta üht-teist. ma kuulsin arutelust, et meie praegune kliima ja energiapoliitika ei ole edukas. ma arvan, et kui vaadata statistikat, siis see ei ole sugugi nii, otse vastupidi, me oleme olnud väga edukad. kui võrrelda seda, mida, mis lubadused on Euroopa Liit andnud eh, Kyoto protokolliga seoses perioodi kaks tuhat kaheksa kuni kaks, kuni kaks tuhat kaksteist, siis meil oli eesmärgiks võrreldes tuhande üheksasaja üheksakümnenda aastaga siis miinus üheksateist protsenti, mõnes vaata miinus kaheksateist protsenti heitmetes. ja eelkõige viimastel aastatel, muidugi seoses ka kriisiga, on see, on õnnestunud oluliselt vähendada heidet, kuid ka energiatõhusust on suudetud tõesti parandada ja see on ka kaasa toonud selle hin-, hinna languse Euroopa heidukoguste kauplemise süsteemis põhjus on lihtsalt äh, selles, et, äh, et ei ole, millega kaubelda. see on see, mis, mis juhtus äh, turul ja muidugi see madal hind ei, ei ole stiimuliks, et innoveerida tööstuses. aga mis puudutab taastuvenergiat, siis mõnedel juhtudel oleme näinud, et need poliitikad, meetmed, mille võtsid liikmesriigid, sest Euroopa tasandil me seadsime ainult ühe eesmärgi, kuid selle saavutamise meetmed on jäänud täiesti liikmesriikide eh, kanda ja me, see tähendab, et meil on Euroopas kakskümmend kaheksa erinevat mm, lähenemist ja mõned neist meetmetest on olnud väga edukad, teised aga ei ole olnud kuigi kulutõhusad. nii et ka liikmesriigid, ka minu kodumaa Saksamaa Äh, neil, meil on probleeme sellega, et kuidas muuta need meetmed kulutõhusamaks. see on kindlasti üks õppetunde, millest me peame õppima ka kahe tuhande kolmekümnenda aasta paketis. sest kui miski on väga tõhus eesmärgi saavutamisel, siis see ei tähenda, et ta on tõhus selles mõttes, et kasutatakse võimalikult vähe vahendeid ja ta, ta, ta ei pruugi olla kulutõhus nüüd, kui me tuleme selle äh, piiri maksude kohandamise ja süsinikdioksiidi lekke teema juurde, siis komisjon nõustub täielikult, et äh, see oleks kõige hullem tulemus ükskõik millisele rahvusvahelisele leppele, kui äh, süsinikdioksiid või teised kasvuhoonegaasid, kui nende tekitamine nihkuks lihtsalt ühest riigist teise, selle ei oleks mingit mõtet ja see ei aitaks kuidagi kaasa kliimaeesmärkide saavutamisele. nüüd äh, on muidugi väga raske siin saavutada võrdseid võimalusi turul, nii et muidugi alati on siin erinevusi selles, mis toimub erinevates maailma paikades Euroopa heitkogustega kauplemise süsteemi raames on meil juba teatud meetmed, et süsinikdioksiidi lekkega toime tulla. tööstused, millel on suur konkurentsisurve globaalsel turul, neile eh, eraldatakse tasuta äh, heitelube kesksüsteemist, nad ei pea selle eest maksma. ja komisjon viis hiljuti läbi uuringu, mis näitas, et see on efektiivne ja vähendab seda globaalset konkurentsisurvet. nii et hetkel ei saa me rääkida siin süsinikdioksiidi lekkest, kuna ka äh, süsinikdioksiidi hinnad on väga madalad, tuleb tunnistada. nii et hetkel see süsteem toimib nüüd kogu piirimaksude kohandamise teema, seda arutasime praegu kehtiva energia- ja kliimapoliitika äh, paketiga seoses. ja heitkoguste kauplemise süsteemis on isegi, sellega seoses on isegi üks säte, mis äh, näeb ette, et kasutada süsteemi suurema võrdsuse äh, saavutamiseks. nüüd vaadates meie kogemusi Euroopa Liidus, siis ma arvan, et on kaks hiljutist näidet, kuidas me oleme püüdnud äh, regulee- või ähm, kehtestada eeskirju. Äh, üks neist on kütuse kvaliteedi direktiiv ja on näha, et on väga, väga raske siin midagi läbi suruda rahvusvahelisel tasandil, selle vastu on Kanada, aga mitmed teised riigid ja ma, ja üks teine äh, näide, mis on veelgi tabavam, on siis lennundus, kus äh, rahvusvahelised lennufirmad on ka kaasatud Euroopa süsteemi, et tagada võrdsed võimalused Euroopa lennufirmadele võrreldes teiste lennufirmadega, kuid see on kaasa toonud väga suure vastuseisu teist meie äh, partnerites nii Venemaal kui Ameerika Ühendriikides kui Hiinas. nii et äh, äh ICAO kohtumine Montrealis septembri lõpus, seal arutati ka seda, kuidas saaks seda süsteemi äh, parandada ja ma usun, et meil saab olema avatud arutelu liik-, ka liikmesriikidega, kuidas edasi minna. nii et äh, see piirimaksude kohandamine ei ole võib-olla kõige parem tee, see võib olla õiguslikult võimalik, aga küsimus on selles, kuidas seda tehniliselt rakendada, seal on mitmeid äh, barjääre ja kuidas eristada siin toodete vahel, mis on siis kas hüdroenergiaga äh, abil toodetud või siis mõnes teises riigis äh, fossiilkütuste näiteks söe abil, et siin on mitmeid ähm, küsimusi, mida, mis tuleb enne lahendada ka poliitilisel tasandil. see on minu isiklik arvamus. muidugi, miks lennunduse vallas oli niivõrd tugev reaktsioon sellele? mitmed ähm, välisriigid, nende esindajad ütlesid mulle, et äh, nad nägid seda kui esimest sammu piirimaksude kohandamise poole. nii et äh, Nad kartsid, et kui mitte sellele, kui nad sellele vastu ei astu, siis järgmisena oleks laual juba piirimaksude kohandamine ja ma arvan, et see ei ole nende jaoks vastuvõetav. kui vaadata kliimaeesmärkide äh, läbirääkimisi rahvusvahelisel tasandil, siis äh, seal räägivad läbi suveräänsed riigid, mis puudutab meetmeid, mida nad oma territooriumil äh, kehtestavad, nii et ähm, see oli nii Kyoto protokolli puhul kui ka, kui ka muude lepingute puhul ja Varssavis ma ei näinud, et keegi sooviks ähm, seda lähenemist muuta ükski riik, ükski osaline ei soovi seda, vaid kõik soovivad suveräänsete äh, riikidena siis sellistel läbirääkimistel osaleda. ja ma arvan, et siinkohal lõpetasin, lõpetaksingi, hea meelega vastan teie küsimustele. aitäh komisjonile. kas kaasraportöörid soovivad äh, uuesti sõna võtta, et äh, kokku võtta kogu teemat? Yes, Mrs Okuni, floor is yours. proua Okuni, palun. Merci, monsieur le president, écoutez. aitäh, ma sooviks tänada kõiki kolleege äh, suurepärase analüüsi eest äh, ja selle rikkaliku panuse eest äh, arutellu väga mitu asja, mis mulle pähe tulid, olles kuulanud neid äh, sõnavõtteid. kõigepealt härra Roil, kui te ütlete, et äh, eesmärke ei ole saavutatud, kahekümne protsendise vähendamise eesmärk äh, kaks tuhat kakskümmend strateegias, siis see ei ole päris tõsi, sellepärast et äh, Need, äh, nende eesmärkide saavutamine oli ju ette nähtud kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, praegu äh, ei ole veel isegi aasta kaks tuhat neliteist kätte jõudnud, äh, nii et ja energia eh, CO kahe puhul me oleme seitsmeteist protsendini jõudnud, taastuvate energiaallikate puhul kolmeteist protsendini ja ainult energiatõhususe puhul oleme veidi maha jäänud ainult, ainult kümne protsendini jõudnud ja just ja põhjuseks on just nimelt see, et see eesmärk ei ole siduv energiatõhususe vallas, vaid tegemist ähm, äh, ei ole siduva eesmärgiga ja kui meil on siduvad eesmärgid, siis on edusammud äh, väga korralikud ja ei tahaks siin nüüd vastandada konkurentsivõimet ja energiaeesmärke, me teame äh, kõik väga hästi, et Euroopa Liit on kõige suurem energiaimportija maailmas ja me ka aastal kaks tuhat üksteist importisime rohkem kui neli, viiskümmend neli protsenti vajaminevast energiast ja meie ettevõtete ja tööstuse jaoks on tegemist väga suurte kuludega ja tuleb asju üritada teisiti lahendada äh, kõik need erinevad poliitikad, mis on seotud kliima soojenemise vastase võitlusega, kasvuhoonegaaside heite vastase võitlusega ja energiatõhususe eest võitlemisega on loonud väga palju töökohti. kui me vaatame näiteks teisi tööstusharusid, siis me oleme Mm, kaotanud töökohti ja nende osakaalu äh, strate-, kaks tuhat kakskümmend strateegias on juttu sajast tuhandest töökohast, kui me saavut-, mis luuakse, kui meil õnnestub saavutada oma äh, kolme kahekümne protsendi eesmärki paljud kolleegid rõhutasid, äh, kui oluline on energiatõhusus ja siin sooviks üle korrata selle, et vaja on, et meil oleks ka selles vallas siduv eesmärk. ja mis puudutab proua Fiona Halli äh, analüüsi, siis ta nõudis äh, tugevamaid äh, konkurentsivõime eesmärke, ma olen täiesti nõus sellega ja ma arvan, et just nimelt energia tarbimise vähendamise kaudu ja energiatõhususe suunas liikumisega äh, muudame oma ettevõtteid konkurentsivõimelisemaks. mis puudutab proua Ülvskoogi, kes ütles, et ähm, kes rääkis muudatusettepanekust kakssada üheksakümmend äh, ja äh, COP kahekümne ühe kohtumisest Pariisis, siis osa Rahvapartei liikmetest on esitanud selle muudatusettepaneku ja see ei vasta Rahvapartei ametlikule seisukohale. nagu ka proua Delvaux, olen ka mina veendunud, et vaja on eesmärke, vaja on, et Euroopa Liit pakuks välja eesmärgid ja ei ootaks seda, et ülejäänud maailm kohe kaasa teeks, vaid vaja on näidata ülejäänud maailmale äh, kui oluline see on, kui palju kasu on sellest ka konkurentsivõimele ning ma olen äh, nõus sellega, et äh, härra Ivo Pelleti muudatusettepanek, äh, kes nõuab piirimatsude kohandamist, jah, loomulikult need tooted, mis toota, tuuakse sisse Euroopa Liitu, väljastpoolt Euroopa Liitu ja mis ei ole allutatud samadele keskkonna Äh, normidele, siis loomulikult on vaja süsinikumaksu kohaldada. sellega me just nimelt lahendamegi selle ebaausa konkurentsi probleemi. ei ole ju aus see, et meie ettevõtted on allutatud rangetele keskkonnaeesmärkidele ja me siis oleme nõus äh, et meie piire saaksid ületada ilma igasuguste maksudeta tooted, mil, mida tootnud ettevõtetel ei ole sama ähm, samadele reeglitele allutatud. Ähm, nii et ma olen täitsa nõus härra Bellati äh, muudatusettepanekuga ning härra Šimanski, äh, te rääkisite ähm, energiatõhususest selleks, et väid-, vält-, vähendada meie energiasõltuvust, fossiilne energia, jah, see kõik on väga oluline, ma meenutan, et meie, Euroopa Liit, oleme sõltuvad fossiilsetest energiaallikatest pärit energia impordist. ma arvan, et ma olen nüüd, ma ei ole päris kindel, kas ma kõike ära ütlesin, aga enamuse siiski, aitäh. aitäh aitäh, kallis kolleeg äh, härra Šimanski, palun, teine raportöör. aitäh kõigi nende märkuste eest, selle arutelu eest. ma arvan, et äh, me saame tõesti kõik äh, siin ühendada jätkusuutlikkuse, majanduskasvu äh, kõik need teemad on vaja ühendada ja selle, see just ongi võtmeküsimus ja küsimus, et millise strateegia me valime, me peame leidma sellise meetodi, mis hõlmaks kõiki neid eesmärke. tegemist on kõigi nende eesmärkidega, mis selles poliitilises lepingus juba on ära mainitud ja ma ei näe siin mingit provokatsiooni kui me kordame üle liikmesriikide seisukoha, et kõik need kolm eesmärki, jätkusuutlikkus, konkurentsivõime, varustuskindlus, et äh, kõik need kolm eesmärki tuleb ähm, ka selle paketiga rakendada. siin ei ole juttu mitte üksnes äh, varustuskindlusest äh, või jätkusuutlikkusest, vaid meie eesmärgid on palju suuremad, me peame näitama äh, et äh, on võimalik tõepoolest tõhusalt äh, ja kulutõhusalt äh, majandust arendada nii, et liigutakse jätkusuutlikkuse suunas ja me ei tohi konkurentsivõimet ja varustuskindlust unustada seejuures. proua Hertsog tõi välja siin statistilisi andmeid, ta rääkis tööstustoodangu vähenemisest see ei ole hea näide kogu maailma jaoks. paljud maailma riigid ei usu sellesse, et Euroopa saab olla eeskujuks. sellepärast Jaapanis ja Austraalias on pöördutud tagasi sellise poliitika juurde. me peame näitama, et jätkusuutlik areng on võimalik et varustuskindlust, jätkusuutlikkust ja majanduskasvu on võimalik ühendada. aga täna me ei anna sellist eeskuju, sellepärast me peamegi rääkima neist kolmest eesmärgist, mis peavad olema võrdselt olulised ja seetõttu me neist ka ära ei pöördu. aga Euroopa Liidu ühepoolne tegutsemine kliimapoliitika vallas, see ei Mm, innusta kedagi. ja mis puudutab äh, heitkogustega kauplemist, seda ma eriti ei mõista. Mm, ähm, jah, tööstus ütleb alati, et on olemas ebaaus konkurents, eriti kui tegemist on energiamahuka töö, toost-, tööstusega. aga mis puudutab seda piirimaksu ja selle kohandamist, siis äh, see tooks endaga kaasa väga palju kaubanduskonflikte. WTO äh, tasandil, aga ka väljaspool WTO-d. Euroopa Komisjon ütles äh, juba, et äh, lennunduses on olnud vastavaid katseid, need aga ei ole kujunenud edukaks ja me peame lihtsalt leppima sellega, et on riike, kes ei ole koostööaldis ja me ei saa siin olla selliseks äh, üksildaseks saareks, mis äh, edendab majanduskasvu uutel alustel ning teeb seda kõige selle vastu, mis äh, on alati olnud meie ähm, sügavaks veendumuseks. meie manner on alati edendanud kaubandust ja praegu oleme avatud majanduseks seetõttu, et me osaleme väga intensiivselt maailma kaubanduses. aga tõeliselt keerukaks küsimuseks on energiatoodete hindade küsimus. võib-olla ma eksin selles küsimuses, aga paljud tööstusharud, mitte ainult energiamahukad tööstusharud, on näidanud, et nende kolme eesmärgi saavutamine ähm, mõningates liikmesriikides on problemaatiline, mõningates liikmesriikides on palju probleem, on palju potentsiaali äh, näiteks energiatõhususe vallas, teistes liikmesriikides on potentsiaali rohkem äh, uuenevate energiaallikate vallas äh, nii et erinevused on suured ja me ei tohi seda unustada, kui me tahame vahendeid kasutada äh, sihtotstarbeliselt. nii et äh, jaanuaris äh, veel enne hääletust äh, korraldame vastama seminari, kutsume siia tööstuse esindajaid, kes räägivad oma kogemustest selle uue poliitika ülesehitusega Euroopas. Nad räägivad sellest poliit-, probleemist me ei soovi siin ühtesid valdkondi teiste vastu välja mängida, vaid vastupidi, me tahame töötada sellise kompromissi kallal, mis võimaldab meil siin kojas äh, äh, hääletada seitsmekümne või seitsmekümne viie protsendiliselt selle uue poliitika poolt. võib-olla me äh, näitame siis kõigil, kogu maailmal, et meil õnnestub saavutada neid kolme eesmärki ühiselt. majanduskasvu jätkusuutlikkust ja varustuskindlust ja siis meil on tõesti väga suur võimalus ka loominguliselt äh, läheneda, et seda saavutada. aitäh, kolleeg, soovin teile õnne ja õnnitlen ka Andel Vood ja Sofia Koneet ning tänan komisjoni esindajaid, kõiki fraktsioonide sõna, sõnalvõtjaid. nii et siis hääletame järgmisel koosolekul, mis toimub üheksandal jaanuaril. täiskogul hääletatakse seda veebruari istungil. teeme edasi samuti jõupingutusi, kutsun üles raportööre jõudma kompromissidele, võttes arvesse muudatusettepanekute arvu, nii et meil oleks võimalik Äh, lihtsamalt samuti hääletada. tänan kõiki sõnavõtjaid, täna me lõpetasime töö natukene varem, kui oli ette nähtud. kohtume järgmisel koosolekul, aitäh!